nõus. niisiis me arutame seda küsimust, äh, ütleme kuskil poole kuue paiku. kui keegi vastu ei ole, siis äh, on äh, asi otsustatud. mitte keegi Iisraeli esindusest ei peaks siia tulema, vaid see peab olema suursaadik on lubamatu, et Iisraeli esindus saadab siia mingeid äh, teisejärgulisi diplomaate eh,? No, eh, io, mm, prima di arrivare a questo enne kui me selle punkti juurde jõuame, tahaksime, tahaksin, et me jõuaksime kõik kokkuleppele selles osas, et me oleme nõus, et see arutelu toimub täna pool kuus. ma usun, et selles osas on üldine üksmeel olemas ja nüüd teine punkt Äh, baroness Ashton ei saa täna siia tulla, aga me äh, leppisime kokku, et me peame kutsuma siia eesistujamaa esindaja, et ta oleks ka täna poole kuue ajal kohal. kas kellelgi on selles osas mingeid vastuväiteid? ei ole. niisiis me kutsume äh, nõukogu esindaja siia ja nüüd järgmine asi, et keegi peaks tulema siia ka Iisraeli esindusest Euroopa Liidu juures. härra Vaigel just ütles, et et sobib ainult suursaadik. härra Vaigel, mina palusin, et tuleks suursaadik ja mitte keegi teine, kes teda esindab. ainult suursaadik niisiis kas me otsustame siis, et kutsume siia ka Iisraeli suursaadiku? härra esimees, ma leian, et see on õige, kui kolleeg ütleb, et Iisraeli ei peaks mitte ükskõik keda saatma saatkonnast, kuid komisjon peab rõhutama ka seda, et keegi Iisraeli saatkonnast tuleks ja seetõttu peab, peab peab vastav komisjon olema ka nõus seda aktsepteerima. kolleeg Salafranca. härra Salafranca. ja siis saate teie sõna esimees, ma arvan, et on väga selge, et äh, arvestades selle, nende aset leidnud sündmuste tõsidust, peaks siia tulema ikkagi suursaadik ei saa saata siia lihtsalt mingit saatkonna nõunikku. meil on ikkagi kedagi vaja, kes suudab kõnelda Iisraeli valitsuse nimel, sellepärast et vastasel juhul oleks parem, kui üldse keegi ei tuleks. härra Svoboda ettepanek Albaania osas, sellega ma olen nõus. ja me saame sellega edasi minna, kui olukord on selgemaks saanud niisiis, kas proua Kilnilsen, te soovite sõna võtta samal teemal? jah, see kohtumine suursaadikuga on äärmiselt oluline, et me kohtuksime ikkagi suursaadiku endaga, arvestades seda, äh, mis, millised sündmused leisid aset enne meie delegatsiooni külaskäiku Iisraeli ja Palestiinasse ja kõik need, kogu see surve, mis meile avaldati, nii et, et suursaadik isiklikult peaks kohal olema. ja viimane sõnavõtja selles küsimuses suur tänu, härra esimees. ka mina olin delegatsiooni liige, eh, mis käis Iisraelis ja meil oli ka as-, asevälisministriga eh, vestlus ning eh, me peame väga hindama seda arutelu. samuti me peame arvestama sellega, et need, need arutelud ei vastanud sugugi meie arvamustele ja seetõttu ma leian, et äh, me peaksime nõudma, et äh, tuleks saatkonnast tõesti äh, suur saatkond ja mul on väga kahju, et härra Albertinit siin täna kohal ei ole siin, sellepärast et me peame ka seda küsimust lahendama, mis on temaga seotud nüüd Teherani välisminister ja et siin peaks toimuma ähm, vastuvõtt veiniga, ma leian, et see ei ole päris kohane verso le 17-17. Eh, colleghi, io mm, per la verità davo per scontato che la missione israeliana. kolleegid, eh, kui aus olla, siis mina eeldan, et Iisraeli esindab suursaadik. aga nüüd selle arutelu lõput-, lõpetuseks ma siiski ütleksin, et pool kuus on meil kavas arutada Gaza küsimust pärast siis äh, hääletust äh, ja me kutsume siia siis nõukogu esindaja ja samuti Iisraeli suursaadiku. olete te sellega nõus? Eh, kas kellelgi on mingeid vastuväiteid meie neljateistkümnenda aprilli ja neljanda mai istungi protokolli osas? Äh, ma ei palunud sõna selleks, et kõnelda protokolli teemal. mina sooviksin äh, kommenteerida seda menetlust, mis siin välja pakuti, ma palusin korduvalt sõna, aga te ilmselt ei pannud tähele, kuidas ma kätt tõstsin Äh, oli kahtlusi selles osas, et kas Albaania osas hääletada või ei. mina raportöörina palusin sõna, mul selle aruteluga mingeid propo-, probleeme ei ole, mul ei ole probleemi, kui hääletus edasi lükatakse. aga ma ei ole päris kindel, kas me oleme nüüd ametlikult otsustanud seda edasilükkamist toetada. ma tahaksin teada, kas mul on vaja raport esitada või ei, mulle sobib härra Svoboda ettepanek, et me lükkame hääletuse edasi, loodetavasti asjad arenevad õiges suunas, aga lihtsalt ma tahan teada, kas mul on vaja täna oma raportit esitada või ei, äkki selgitaksite seda? Inizieremo adesso, inizieremo adesso il dibattito sull'Albania e quindi alustame siis nüüd Albaania aruteluga ja teil on äh, võimalus sõna võtta. ning äh, siis otsustame ka, mis me edasi teeme. niisiis äh, me võime neljateistkümnenda aprilli ja neljanda mai istungi protokollid kinnitatuks lugeda. hästi, ja nüüd läheme siis tööga edasi ja alustame arutelu resolutsiooni eelnõu üle, mis puudutab Albaania Euroopa integratsiooniprotsessi. tegemist on siis mõttevahetusega ning selle käigus keskendume nendele muudatusettepanekutele, mis on raportööri härra Šuntise tekstile esitatud. täna pärastlõunal toimub ka hääletus kõigepealt siis raportöör koos variraportööridega on ette valmistanud terve rea kompromissmuudatuse ettepanekuid, nii et, et kõigepealt ma annaksin raportöörile sõna, et ta saaks meile oma seisukohti tutvustada ja siis läheme edasi, aitäh. suur tänu, härra esimees. tegelikult äh, mul ei olegi kavas äh, pikalt selle resolutsiooni tekstist rääkida, pärast meie esimest arvamuste vahetust äh, võtsime me ühendust äh, ka teiste fraktsioonide variraportööridega ning tegime väga tõsiseid jõupingutusi kokkulepetele jõudmiseks ja tahaksin tänada siinjuures kõiki kolleege, kes aitasid kokku panna kompromissmuudatusettepanekud ja see aitab oluliselt vähendada äh, muudatusettepanekute arvu. tõsiasi, et äh, me leidsime need kompromissmuudatud ettepanek, ettepanekud on äärmiselt positiivne ja on minu jaoks kinnituseks, et me põhimõtteliselt oleme kõige olulisemates küsimustes nõus. ja tegelikult on väga vähe selliseid äh, kohti jäänud järgi, kus äh, seisukohad on läinud lahku. jääksin kahe-kolme punkti juurde seega, mis puudutavad tänast olukorda. nimelt, üks väga oluline punkt äh, minu raporti väga oluline element seejuures kuid oluline ka seoses Albaania tulevase Euroopa Liidu liitumise kontekstis, nimelt siis poliitilisest äh, praegu seisakust läbimurdmine. olukord äh, praegu areneb kiiresti Albaanias, opositsioonijõud äh, on tagasi läinud parlamenti, seega on ka häid uudiseid piirkonnast, kuid ootame praegu siis veel äh, sellise ummiku või tupikseisu põhjustanud valimiste alast tõlgendust. me tõesti loodame, et äh, Albaanial õnnestub äh, see poliitiline olukord lahendada, kuid praegu isegi, kui äh, on opositsioon pöördunud tagasi parlamenti, on tupikseis endine ning olukord on habras nii et see oli siis see esimene element, mille ma tahtsin teie tähele, millele ma tahtsin teie tähelepanu juhtida. teine element puudutab viisaküsimusi Ko. komisjon äh, kahekümne seitsmendal mail väidetavalt võttis vastu otsuse ja kavatseb Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina osas viisaküsimustes langetada positiivse otsuse ja kui see nii läheb, siis tuleb tõesti tervitada seda algatust. ja meie oma raportis, ehk siis väliskomisjoni raportis, peaksime samuti äh, ütlema, et me oleme nõus selle põhimõttega, mille alusel siis Albaania kodanikele avaneksid ka äh, vaba liikumise võimalused. vaatamata siis praegusele poliitilisele olukorrale, mis endiselt on ummikus. ja ega mul rohkem midagi eriti siin lisada ei ole, kompromissettepanekud on koostatud ja võib-olla räägime nendest veel, kuid lõpetuseks nii palju, et äh, raportis peame me jätma avatuks kindlasti kõikidele Balkani riikidele liitumisperspektiivi. see motiveerib neid kindlasti läbi viima vajalikke reforme, mis on äh, siis äh, vaja läbi viia nende kodanike rahu ja turvalisuse huvides. nii palju siis kokkuvõtteks minu raporti kohta ja nii palju kompromissettepanekutest ja suur tänu veel variraportööridele ja Ahveti sekretäriaadile. suur tänu, härra Huntis, variraportöörid järgmisena, Pakk, Svoboda, Sargentini ja Schalke. ja kõigepealt saab sõna proua Pakk. suur tänu, härra esimees. härra Kantsiga koos oli meil väga huvitav äh, arutelu ja me rääkisime ka paljudest muudatusettepanekutest ning me jõudsime ka mõningate kompromissmuudatusettepanekutega. ma, nendele lisandus ka üks, millega ma nõustuda ei saa, kuid äh, kõikide teistega äh, ma olen nõus. haridus. Õnneks äh, paar muudatusettepanekut annavad sellele punktile rohkem kaalu juurde sellepärast et äh, see temaatika on äh, siin piirkonnas äärmiselt oluline, eriti arvestades selle faktiga, et äh, need riigid saavad osaleda ka meie haridusprogrammides. aga me peame tagama ka selle, et oleksid olemas ka riiklikud agentuurid, kes saavad selle haldusega hakkama, nii et ma arvan, et see muudatus siin raportis on õige. ma olen nõus selle suunaga, aga see raport sellisel kujul, nagu ta praegu on, olukord Albaanias eriliselt ei muutu, me võime küll mõne lõigu ära jätta, sellepärast et see kirjeldab praeguses olukorras äh, valet äh, olukorda. me peame siiski arvestama faktidega. ja me ei tohi Albaaniat kohelda teisiti kui teisi riike ma vaatan olukorda, ma olen jälginud olukorda Albaanias juba kakskümmend aastat ja ma olen üritanud alati erapooletuks jääda ja kui härra Fischer oli opositsioonis ja nüüd on valitsus ja kui ta ka ei, ei ole käitunud nii, nagu me oleme seda oodanud demokraatliku riigi juhilt, siis me peame olema ka kriitilised ja ma olen seda ka alati avalikkuse ees alati öelnud. ja keegi ei saa mulle ette heita, et ma oleksin kunagi erapoolik olnud. aga kui me kogeme, et et demokraatlikus riigis toimub midagi, mis ei tohiks seal esineda, siis me peame seda ka ütlema. nüüd äh, Albaanias on juba kaks aastat olemas seadus, mis on nii valitsuse kui ka endise opositsiooni poolt äh, koostatud, et valimisseadus äh, on välja äh, töötanud, siis ma ütleksin, et äh, ma olen nüüd valimisi jälginud ja viimane oli suht-, selline Ähm, äh, valimine, mis vastas enam-vähem meie standarditele. ja ka sotsialistide leerist ei tulnud äh, väit-, vastuväiteid nende valimiste osas. vastuväited tulid alles siis ühelt, ühest teisest äh, sotsialistlikust parteist, kui valitsus juba koostati. ja tollal kõrvalseisjana ma leidsin, et see on suurepärane et sellises riigis nagu Albaania, mis ei ole tegelikult äh, veel nii kaua demokraatlik riik olnud, et seal kaks äh, poolt leiavad äh, ühisosa selleks, et edasi liikuda Euroopa Liidu poole ja seda ma ka tervitasin, aga üks teine areng, mida ma ei ole toetanud, on see, et kuni märtsikuuni ei olnud opositsioon parlamendis, kuid siis nad läksid äh, parlamenti, kuna nad oleksid muidu oma mandaadi kaotanud. Nad läksid isegi, nad alustasid isegi näljastreiki ja siis võib küsida, et mispärast. kui opositsioon näeb vigu valimistel, siis ta peab selle tegema vastava avalduse mm, valimiskomisjonile või põhiseaduskohtule, aga kohtu, äh, valitsusest või äh, parlamendist ei saa oodata, et nemad hakkavad neid äh, valimisurne avama, seda ei tehta mitte üheski riigis, me ei saa sellist arengut toetada. valimisseadusest tuleb kinni pidada, põhiseadusest tuleb kinni pidada ja kui opositsioonil on mingisuguseid kriitikapunkte, mida, no millega nad soovivad veel peale seda, kui valimised on juba toimunud, minna kohtu ette, siis jah, palun väga, see on ainus õige areng ja seetõttu äh, ma sooviksin, et äh, mitte ükski fraktsioon siin kojas ei äh, toetaks midagi sellist, mis on ühegi teise riigi kommete seaduste vastu. mida me teha saame, et valitsust ja opositsiooni aidata, on see, et me peame andma neile võimaluse järele mõelda valimisseaduse äh, või ka par-, äh, parlamentaarse töö osas. tulevad ju veel kohaliku omavalitsuse valimised. aga me ei tohiks hakata siin pooli valima, ilma et arvestada äh, faktidega. faktid ei ole ühte või teistpidi, nad lihtsalt on olemas ja seetõttu ma paluksin, et te oleksite siin ambitsioonikad ja äh, ja ka veenaksite oma fraktsiooni eh, liikmeid, et me ei toetaks äh, siin üht või teist poolt, et sellepärast, et siin äh, Albaania opositsioon peab äh, parlamentaarses töös osalema ja kui nad soovivad, siis nad võivad üheskoos valitsusega valimisseaduse üle vaadata. ja kui sotsialistid nüüd kaasa ei, aga ei tee, siis ei toetata ka neid eda-, edusamme, mis on olulised lõimumiseks Euroopa Liiduga. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Svoboda. suur tänu, härra president, esimees. ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri tema töö eest ja ma olen nõus proua Pakiga, et äh, paljud punktid jäävad muutumatuks, sellepärast et siin oli äh, nende ettepanekutega, mis me oleme Albaaniale teinud. Albaania on saavutanud äh, terve rea edusamme, me peame seda ka tervitama, kuid me soovime muidugi, et edusamme oleks veelgi rohkem. me soovime, et siseriiklik ähm, äh, rahu oleks ta tagatud, samuti et edusamme oleks saavutatud ka viisarežiimi lihtsustamise osas me oleme vägagi huvitatud sellest, et Albaania edusamme saavutaks ja seetõttu ma leian, on äh, õige, et me oleme saavutanud ka üksmeele. ma olen, mul on hea meel ka selle üle, et hääletus edasi äh, lükatakse, kuid igal juhul peal, sest ma vaatasin, et praegu peaks olema hääletus täiskogus juulikuus ja me peame siis vaatama, kuidas äh, arengud toimuvad Albaanias. ma olen muidugi proua Pakiga nõus aga ma ei hakkaks siin kedagi süüdistama. sest seal on äh, legaalselt valitud äh, valitsus ka ja valimistulemusega ei saa see midagi äh, muutma hakata. aga mis puudutab valimisseaduse võimalikku parendamist ja muutumist, siis me peame vaatama, mida, milliseid punkte on tõesti vaja siin muuta, et parendusi saavutada Äh, sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei on oma sõnumi oma sõsarparteidele äh, Albaanias edastanud, et siin muudatusi peab tegema ja et peaminister ja, ja opositsiooni juht äh, peavad omavahel läbirääkimisi pidama hakkama, mida nad on ka teinud komisjonide loomise näol parlamendis ja mõnes äh, komisjonis on näiteks ka ülekaal opositsiooniparteil, äh, nii et ma loodan, et äh, siin mõlemad osapooled jõuavad kokkulepeteni, igal juhul tegu ei ole valimistulemuse muutmisega, vaid tegu on valimisseaduse kohandamisega tulevasteks valimisteks. ma arvan, et me kõik, mina, proua Pakk ja kõik teised, kes on juba aastaid tegelenud selle teemaga, Äh, avaldavad kahetsust, et seda konsensust ei ole endiselt äh, suudetud äh, saavutada, isegi kui me pea, või peame nentima, et viimased valimised toimusid paremas olukorras kui varasemad. igal ma tänan veel kord härra raportööri tema valmisoleku eest hääletust edasi lükata igal juhul kõige viimane tähtaeg hääletamiseks on siis juulikuu, ma loodan, et selleks ajaks me oleme kõik olulised äh, arengud ära näinud. oluline on, et opositsioon äh, osaleks parlamentaarses töös järgmiseks äh, meiepoolseks signaaliks oleks siis äh, viisarežiimi lihtsustamine, mis peaks aset leidma sügises ja see peaks tagama ka äh, riigisisese stabiilsuse. suur tänu. aitäh, kolleeg Svoboda. ja nüüd saab sõna äh, äh, kolleeg Sargentini suur tänu, alustame kõigepealt positiivsete uudistega. opositsioon on jällegi parlamendi tööst osa võtmas ning komisjon on teatanud, et viisarežiimi lihtsustatakse, need on head uudised. aga et äh, peale selle endiselt on veel olemas mõningaid äh, konflikte, et Rahvapartei delegatsioon sõitis näiteks Albaaniasse selleks, et edasi äh, rahu ja stabiilsust äh, tagada, siis see on suurepärane, aga see on ka hea hetk, et öelda, et äh, ootame ära äh, riigisisesed arengud, enne kui me hakkame hääletama. ja oluline on ka see, et me enne suvepuhkuse algust hääletuse läbi viiksime, sellepärast et oluline on ka Albaania rahvale see oluline sõnum edastada veel üks kommentaar kompromissmuudatusettepanekute kohta. raportöörilt on tulnud uus ettepanek ja number kaheksateist, kompromissmuudatusettepanek kaheksateist siis, seal on üks lause, mille, millega rohelised nõus ei ole. siin on kirjas, pöörab tähelepanu rahvastiku pöörab tähelepanu kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks planeeritud rahvastikuloendusele. siin on tegu aga ka vaba ja iseseisva identifitseerimisega, ühesõnaga, et inimestel peab olema vaba võimalus ka ise otsustada, millise millise kogukonna liikmed nad on, millise rahvuse liikmed nad on. ja veel, mul on väga hea meel selle üle, kuidas raportöör on lähenenud sellele raportile ja ka milliseid kompromissmuudatusettepanekuid ta on välja pakkunud, suur tänu! ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Katsin. aitäh, esimees, ma olen nõus kolleegidega Äh, kes leiavad, et täna ei ole võib-olla kõige sobivam aeg hääletuseks, aga ma usun, et äh, meil on äh, vaja arutada seda asja niipea, kui Euroopa Parlamendi delegatsioon tagasi jõuab. ja me ei saa arutelu lõpetada lihtsalt sellepärast, et kõik ootasid positiivseid arenguid kõigepealt äh, tahaksin ma tänada raportööri härra Džuntist äh, selle suure töö eest, mida ta on ära teinud ja tema resolutsiooni ettepanek on äh, tõesti väga hästi sõnastatud. ma tervitan ka seda, et dialoog opositsiooniparteide ja valitsuse vahel on taas jätkumas ning kahekümnendal mail lõppes ka üheksateistpäevane näljastreik. Euroopa Äh, liidu institutsioonide ja volinik Füle roll on kahtlemata olnud väga oluline selleks, et see aastane poliitiline suluseis Albaanias lõpule jõudis sellise poliitilise konflikti lõpplahendus ei ole küll veel saavutatud, aga senised sündmused näitavad, et on vaja edendada dialoogi ning ainukene viis, kuidas seda saab teha, on demokraatliku poliitilise protsessi raames ja Euroopa peab sellele regioonile samuti tähelepanu pöörama ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et ilma dialoogi ja kõigi äh, poliitiliste jõudude kaasamiseta ei suuda Albaania teha olulisi edusamme teel Euroopa Liidu suunas seetõttu peavad olema praegused jõupingutused järjepidevad Albaania demokraatia peab tõestama oma rahvale ja Euroopale, et suudab lahendada tõsiseid poliitilisi probleeme. kõik Albaania erakonnad peavad oma erimeelsused kõrvale jätma ning demokraatlikus õhkkonnas leidma praegustele probleemidele lahendused. ainult siis saab integratsiooniprotsess tõepoolest jätkuda, see peab toimuma üsna peatselt ja sellisel moel, et Eh, tõesti Albaania institutsioonid suudavad oma normaalset tööd jätkata ja tänan tähelepanu eest. Bene, grazie, kolleeg Kacin, ci sono cinque. aitäh, härra Kacin. Eh, siin on veel viis inimest sõna palunud ja ma palun, et need sõnavõtjad teeksid lühidalt, sest meil on täna veel väga palju asju päevakorras. härra Severin kõigepealt. Eh, loomulikult oleme me täna mures Albaania integratsiooni pärast Euroopa Liitu. tegemist on albaanlaste jaoks väga olulise eesmärgiga, aga ka meie jaoks on see eesmärk oluline. samas me peaksime väga selgelt mõista andma, kuidas me Albaaniasse suhtume ja millised on meie äh, Äh, tingimused. minu arvates hääletuse edasilükkamine ei ole ainult protsess, menetluslik otsus, see on äh, ka sõnum Albaania kolleegidele, kes meid jälgivad, nad peavad aru saama, et see on poliitiline sõnum, me saadame Tiranale poliitilise sõnumi, et niikaua, kui äh, selle riigi poliitilised jõud ei ole suutelised konstruktiivseks ja mõistlikuks dialoogiks, siis nende väljavaated Euroopa suunal on hädaohus me ei tohi loomulikult asuda kellegi poolele, me ei tohi hakata asendama või võtma endale kohtuniku rolli. aga ma tahaksin öelda, et juba aastaid on kõik Albaania valimised eh, toonud endaga kaasa samasuguse kriisi. see näitab, et eh, miski selles riigis ei ole korras, eh, riigi demokraatliku süsteemiga ei ole kõik korras menetluslikust aspektist ei ole oluline, kellel hetkel on õigus või kes eksib. oluline on see, et olemas on probleem ning Albaania erakonnad ei suuda seda probleemi lahendada ning see on juba midagi, mis tõesti peaks meile muret valmistama ning kõik Albaanias peavad aru saama, et senikaua, kui nad ei suuda selle sisekriisiga äh, korralikult ümber käia, ei ole neil ka mingeid häid väljavaateid suheteks Euroopa Liiduga. Äh, viimane asi, millel tahaksin peatuda, on see, et äh, kolleegid ähm, Äh, me peaksime tunnustama oma parlamentaarset diplomaatiat, see on olnud äärmiselt viljakas, ma ei ole päris kindel, kas kõik seda teavad, ma võiks praegu väga lühidalt öelda, et see asjaolu, et et sotsiaaldemokraatlikud erakonnad on saatnud oma esindajad parlamenti jällegi tagasi, on tegelikult meie äh, äh parlamentaarse diplomaatia tulemus samuti see, et näljastreigid lõppesid, on meie äh, äh, Euroopa Parlamentide erakondade töö tulemus. samuti see, et mingigi dialoog on käi-, äh, käimas, on jällegi meie diplomaatia tulemus ning me jätkame seda tööd selleks, et soodustada lahenduste leidmist, kui lahendust ei leita, siis me peame väga selgelt mõista andma, et Äh, kõik otsad on siis lahtised, samuti läbirääkimised, mis puudutavad assotsiatsioonilepingut, viisarežiimi äh, lihtsustamist, nii et äh, Albaania valitsusel peaks olema täiesti selge, et asjad on nende kätes, nende riigi tulevik on nende kätes ja nende kätes on ka nende riigi suhted Euroopa Liiduga. kolleeg Taaler. Grazie, president Spoštovani kolegi, Albanija je po mojem mnenju. lugupeetud kolleegid. Albaania minu meelest väga äärmuslik näide selle kohta, mis iseloomustab noori demokraatiaid. ja need no, iseloomulik nendele riikidele, mis tekkisid eh, kakskümmend aastat tagasi, kui Berliini müür langes mis siis siin tüüpiline on? nimelt see, et äh, poliitikud ei näe parlamentaarset demokraatiat mitte mekanismina selleks, et konstruktiivseid lahendusi leida probleemidele, vaid poliitikud äh, löövad lahinguid omavahel. seetõttu ma toetan meie tegevust nii parlamentaarse diplomaatia tasandil, millest rääkis kolleeg Severin, kui ka meie tegevust, mida on teinud äh, volinik Füüle. meie poliitika peab viima selleni, et need demokraatiad areneksid edasi. et nad saaksid üle nendest isiklikust vaenust, et nad saaksid üle nendest pidevatest tülidest, mis alati tekivad, kui äh, võimuvahetus aset leiab nad peavad oma poliitilist loogikat äh, muutma. vastasel korral see areng, äh, see olukord jääb kehtima veel aastakümneteks. mul on hea meel, et me hääletuse oleme edasi lükanud, sellega me saadame edasi ähm, Tiranale sõnumi, et me ootame konstruktiivset lahendust sellele probleemile ja et me ootame, et konstruktiivsed lahendused leitakse see võimaldab Albaanial äh, saavutada ka viisarežiimi lihtsustamist ja see loomulikult teenib vaid Albaania rahva huve ja seda me ka toetame. kolleeg Kopa, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. täna veel kord tuleb äh, öelda siis, et olukord Albaanias on kriitiline. demokraatia defitsiit mida me selles riigis praegu näeme, näitab seda, et äh, Albaania puhul oleme me olnud äh, natukene mm, ettevaatamatud oma sõnades. Euroopa Liidu poolsed algatused ja Euroopa Parlamendi positiivne roll, äh, seda tuleb siin öelda, on vilja kandnud veel viisteist äh, päeva tagasi oli oht, et olukord väljub äh, igasuguse kontrolli alt. Äh, oleks asi võinud viia suisa vägivallani. härra Huntise raport on väga hea kirjeldus Albaanias valitseva olukorra kohta ning õigeid sõnu öeldakse seal ka mm, võetavate meetmete kohta ja see, et me lükkame edasi hääletuse, saadab kindlasti äh, väga selge sõnumi Albaaniale ja Albaania peab seda sõnumit ka mõistma. me peame omalt poolt aru saama, et kaks Albaania suurt erakonda on äh, samuti vastutavad ju äh, tänase olukorra tekkimise pärast ja kõik peavad tegema jõupingutusi selleks, et Albaania asuks uuesti demokraatia teele. viisaküsimused veel. olukord on hästi edasi arenenud äh, ning on täiesti selge see, et kodanikud ei peaks maksma äh, poliitikute poolt tekitatud olukorra eest hinda. ja ma olen veendunud, et on väga oluline, et äh, see viisaküsimus lõpuks ära reguleeritaks. suur tänu, järgmisena härra Madlener, palun. ja, voorzitter, dank u wel um,. Ik vraag mij soms suur tänu, härra esimees. ma tõesti pean vaatama, et missuguses parlamendis ma olen siin maandunud, kas see on tõgi parlamendiga, mis soovib oma kodanike huveid, huve teenida ja nende elujärge parandada. Albaania on üks kõige korrumpeerunumaid riike. see on peaaegu maffiariik, seal on arenenud äh, kuritegevus ja me räägime siin viisarežiimi lihtsustamisest, see tähendab seda, et Albaania kurjategijad saaksid väga kergesti Euroopa Liidu riikidesse tulla selleks, et kahjud teha meie kodanikele. Albaania on islamiriik ja islam ei ole mitte ainult usk, vaid ka ideoloogia. ja see on ideoloogia, mis tahab valitseda ja see viib paljude probleemideni Euroopas. ma tõesti ei saa aru, mis asja me siin üldse teeme sellised, et selliseid vaeseid korrumpeerunud riike tirida Euroopa Liite ja siis Euroopa kodanikud peavad nende otsuste tagajärgedest kõrget hinda maksma, ma ei saa aru, mis asja me siin teeme. viimasena saab sõna kolleeg eh, Janaku. suur tänu, härra esimees, lubage tänada meie raportööri härra Huntise raport äh, puudutab äh, tegelikult kõiki elemente Albaania demokraatia teel. härra esimees, ma olen juba kakskümmend aastat äh, olnud Albaanias toimuvast huvitatud. olukord on suhteliselt kummaline, sellepärast et selles riigis va-, valitsevad erinevad klannid ning põhja ja lõuna äh, pool riigist on väga erinevad. ei ole mitte esimest korda mm, ju juhtunud äh, see, et opositsioon on äh, marssinud parlamendist välja. küsimus on, et mida meie teeme? Äh, Albaania rahvas peab otsustama muidugi selle, kes selle olukorra eest vastutab, meie peame kindlasti aga hääletuse edasi lükkama, ootama ära oma delegatsiooni visiidi Albaaniasse ja minu meelest viisaküsimus ei saa lahendust enne, kui on tagatud demokraatlikud arengud ähm, riigis. Kreekas on väga palju Albaaniast pärit äh, töökäsi, nad töötavad väga hästi ja aitavad kindlasti oma tööga kaasa olukorra parandamisele ka Kreekas endas ja me ei saa kindlasti öelda, et äh, Albaania oleks äh, mingisugune era, eraldi mustmärk, äh, on teisigi riike, kes on, kus on sarnaseid arenguid, kuid meie sõnum peab olema kindel. meie jaoks peab opositsioon kindlasti parlamenti tagasi minema ja valitsusjõud peavad äh, kõikide poliitiliste jõududega ühendust saama. Äh, suur tänu! enne kui me hakkame tegema mingisuguseid järeldusi ja sõna saab härra raportöör, annaksin sõna ka äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni esimehele sõna. suur tänu, härra esimees! teen väga lühidalt, sest väga palju sellest, mis öeldi, mis mul öelda on, öeldi juba ära. kõigepealt härra Hundisele suur tänu. härra Hundis on äh, üles näidanud väga suurt äh, poliitilist tahet äh, läbi rääkida see küsimus ka teiste poliitiliste fraktsioonidega, selleks et lõid, leida võimalikud kompromissid. kõik muidugi ei olnud saavutatav, aga jõupingutused olid siiski kiiduväärt ma olen nõus sellega, et me täna hääletuse edasi lükkame ja ei hääleta täna pärastlõunal, nii nagu esialgu plaanis oli. ja minu meelest Albaania ei peaks selles nägema mitte menetluslikku küsimust, vaid selge parlamendipoolse poliitilise sõnumiga, mis on nende kasuks esitatud ja nad peaksid seda ära kasutama mõistlikult ja ratsionaalselt. mul on ka väga hea meel, et positiivseid arenguid on olnud näha viimastel päevadel ja et äh, poliitiline ummikseis võib-olla murdub, kuid äh, meil on tõesti vaja väga selgelt äh, pikaajalist garantiid selle kohta, et saavutatakse demokraatlike institutsioonide normaalne toimimine ja demokraatlikud arengud jäävad püsima. seda tuleb aga veel oodata. meie peame omalt poolt neid muidugi aitama, aitama poliitilisi jõudusid. kuulasin tänast arutelu ja tõesti, mulle jääb mulje, et kõik on vägagi huvitatud, et äh, al-, sellest, et Albaania jääks äh, Euroopa integratsiooni teele ja see kõik peakski olema lahenduse leidmise aluseks. ma olen nõus äh, Doris Pakiga, põhiseadus ja seadusandlus peavad püsima jääma selles riigis. keegi ei kahtle ju sugugi valimistulemustes kuid ma arvan, et seadusandlust siiski valimisseaduse osas on võimalik äh, parandada, selleks, et äh, Adrian Severini poolt viidatud äh, olukord ei leiaks uuesti aset järgmistel valimistel. ja veel üks oluline küsimus, poliitiliste tingimuste seadmine. ma mõistan, et see võib-olla on kõige tõhusam viis, kuidas mõnda riiki või poliitilist jõudu surve alla panna, kuid mul on tõesti väga hea meel, et me täna ei hääleta sest ma tõesti peaksin mõtlema väga pikalt selle üle, et äh, kas panna poliitilisi tingimusi viisa äh, liberaliseerimisele. meil on veel meeles ilmselt äh, äh, Malmströmi ja Füüle sõnud, kes, sõnad, kes ütlesid, et me ei peaks tingimusi seadma äh, sellepärast, et muidu me paneme paika teatavad verstapostid ja kui need verstapostid on täidetud, äh, siis tuleks, äh, ja meil on ju sellised verstapostid paigas, tuleks äh, nad, neile viisavabadus anda. kui tuleb jätkata siis selle parlamendi poolt veetud poliitiliste ja diplomaatiliste aruteludega ja loodetavasti Albaania, millele me kõik oleme ju mõelnud on täiesti selge, et selle riigi puhul praegu on käes otsustavad ajad ja see lahendus peaks olema lõplik ja jätkusuutlik poliitiline lahendus, mis nüüd leitakse, suur tänu, härra esimees! suur tänu ja lõppsõnaks veel sõna härra raportöörile, härra Huntis, ja üldiselt kõik on palunud siis hääletuse edasi lükata. suur tänu, härra esimees! ma tahaksin tänada kolleege selle eest, et nad oma mõtteid meiega jagasid. kõik vist on nõus sellega, et hääletus edasi lükatakse ja see on see otsus, mis tuleb siis täna ära langetada. kuid ma rõhutaksin veel kord, et see sõnum, mille me selle sammuga saadame Albaania poliitilistele erakondadele, peaks endas äh, peitma siis seda mõtet, et tuleb anda endast kõik, et tänasest poliitilisest suluseisust välja tulla. kõik on jah, ma kordan, nõus äh, hääletuse äh, edasilükkamisega kuid see ei ole seotud äh, sellega, et äh, arvamused äh, fraktsioonides läheksid liialt lahku, vaid me lükkame selle asja edasi sellepärast, et me tahame enne saada lahendust tänasele olukorrale ja et normaalne parlamentäärne töö saaks jätkata. tundub tõesti, et üldiselt me oleme kõik nõus omavahel selles küsimuses mina omalt poolt äh, variraportööride toetusel äh, üritan siis veel meie teksti, kui võimalik, parandada ning äh, selle raporti vastuvõtmine ei ole mitte ainult minu poliitiliseks triumfiks, vaid ma olen ikkagi huvitatud sellest, et me saadaksime selle raportiga välja ka väga selge sõnumi Albaania poliitilisele eliidile ja Albaania rahvale, selleks et nad mõistaksid seda, et Euroopa Parlament on seadnud teatavad kriteeriumid, millest tuleb kinni pidada, mis tuleb täita seoses siis Albaania võimaliku liitumisega. ma ei jääks äh, praegu siin pidama poliitilisele olukorrale, äh, ma Äh, olen ju aastaid olnud äh, selle riigi naaberriigi kodanik, äh, ma tean, milline see olukord on, kuid praegu ma selles osas sõna ei võtaks. seal on teatavad kroonilised probleemid, mille eest suured erakonnad üldjuhul vastutavad ja mis on tänase kriisini viinud, kuid tuleb ka mõista seda tõsiasja, et täiesti selge on see, et terve rida probleeme tuleb lahendada mitte ainult äh, poliitiliste raskuste ületamiseks, vaid ka selleks, et tõeline demokraatlik süsteem äh, hakkaks toimima. siin on tööpõld veel lai ja, ja palju tuleb ära teha ka äh, eelmise aasta valimiste tulemuste tõlgendamiseks. ja nüüd veel viisavabastusrežiim. ma mõistan, Äh, neid muresid, mida kolleegid on esitanud, kuid äh, ma siiski arvan, laskma tekkida olukorral, kus meie seisukohad nüüd tänu praegusele olukorrale muutuvad ja et me hakkame suhtuma karmimalt meie jaoks on ju kõige olulisem äh, põhimõtetest kinnipidamine. Albaania peab täitma teatud arvu kriteeriumeid ja kui nad on need kriteeriumid täitnud, äh, siis äh, peavad nad, peab nendel avanema ka viisavabastusrežiim selleks, et Albaania kodanikud saaksid vabalt Euroopas liikuda. ja nüüd minu küsimus teile, millal siis see hääletus võiks toimuda selleks, et me võiksime veel arutelusid pisa, pidada võimalike muudatusettepanekute osas, arvestades poliitilise olukorra arengutega. oluline on ju see, et me arvestaksime sellega, mis ikkagi praegu juhtub. isegi kui see on positiivne see areng. väga hea. vastavalt siis meie otsusele ja raportööri toetusel lükkame hääletuse edasi järgmisele kohtumisele meie komisjonis, mis on kahekümne teise, kahekümne kolmandal juunil. nii palju siis sellest päevakorrapunktist ja läheme kohe kiiresti edasi päevakorrapunktide kuus ja seitse ühise arutelu juurde. me täna otsustasime, et punkt viis lükatakse edasi pärast punkti number kaheksa päevakorrapunktid kuus ja seitse puudutavad äh, rahastamisvahendit demokraatia ja inimõiguste edendamise jaoks ning stabiliseerimisvahendi muutmist. plaan on siis järgmine et rahastamisvahend debatid, mis puudutab demokraatia ja inimõiguste edendamist ja stabiliseerimisvahendi muutmist koos. ma, meile andi, anti mandaat äh, raportöörid on Barbara Lohpiiler ja Kinga Kall. ja kasutame selles arutelus siis aluslepingu artiklit kakssada üheksakümmend üks ehk teisisõnu äh, delegeeritud aktide menetlus nende programmide vastuvõtmiseks. Need raportid saadetud ka läbirääkimistele, kuid kahjuks läbirääkimistel nõukoguga ei õnnestunud kokkulepet leida, parlamendi poolt pakutud menetlusega tõus ei ole. kahekümne kaheksandal aprillil teavitasid meie kolleegid meid siis sellest, et need läbirääkimised jooksid liiva ja on teinud äh, komisjoni nõusolekul ettepaneku, et äh, hääletame resolutsiooni eelnõu osas, mis puudutab siis demokraatia inimõiguste äh, rahastamisvahendit. hääletama peaksime siis täna pärastlõunal, mis tähendaks seda, et täiskogus oleks võimalik võtta vastu kõik need neli raportit juba juunis. mis tähendab siis seda et need, see puudutab äh, stabiilsuse elementi, arenguriikide koostöövahendit ja sedasama demokraatia inimõiguste rahastamise vahendit. tuletan kolleegidele meelde, et kui me kaasraportööride muudatusettepanekud äh, vastu võtame, millega siis kohandatakse delegeeritud aktide menetlust, siis see hääletus kinnitaks sama menetluse ka stabiilsusvahendi jaoks. raport stabiliseerimisvahendi osas võeti vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist. seda kõike nüüd arvestades järgmisena sõna kaasraportöör Kinga Kaalile. Uh, uh, aitäh, nagu te juba selgitasite, tegemist on väga pika looga Need muudatusettepanekud, äh, mida me esitasime siis demokraatia instru-, äh, inimõiguste rahastamisvahendi osas, et anda teile selge ülevaade sellest, mis toimuks äh, mainiksin kiiresti neid erinevaid läbirääkimiste voore, mis on toimunud ja neid mõttevahetusi, mis me siin ahvetikomisjonis on toimunud komisjon tuli välja äh, puhttehnilise muudatusettepanekuga, mis puudutas demokratiseerimise ja inimõiguste rahastamisvahendit. ta tegi seda möödunud aastal ja see ettepanek puudutas käibemaksu. Äh, tegemist oli siis äh, muudatusettepanekuga, mis võimaldaks paindlikkust siis pädevatel org-, organitel otsustada, millal võib siis maksud samuti maha arvata sellest ühenduse rahastamisvahendist. antud juhul käib siis jutt demokratiseerimise naise inimõiguste rahastamisvahendist lisaks äh, siis äh, sellele muudatusettepanekule pärast seda, kui meil novembris toimus siin ahvetis esimene mõttevahetus ning tuginedes siis nendele ettepanekutele, äh, mida tegi parlamendi õigustalitus ja, ja ka äh, arvestades seda, mis toimus teise kolme rahastamisvahendiga, me otsustasime lisada muudatusettepaneku, mis annaks parlamendile võimaluse tegeleda si-, rakendada siis kontrolliga järelevalvemenetlust vastavalt siis äh, komitoloogia menel-, menetlusele, seda siis nende mitmeaastaste programmide osas, mis äh, käivad selle rahastamisvahendi alla ja ka kolme teise rahastamisvahendi alla. esimesel detsembril jõustus Lissaboni lepu-, leping ning äh, enam ei olnud võimalik kasutada siis kontrolliga järelevalvemenetlust ning seetõttu me pidime välja tulema uute muudatusettepanekutega. kolmandal detsembril toimus meil ahvetis mõttevahetus, äh, mille käigus me palusime kolleegidelt mandaati, mis võimaldaks meil pidada läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga äh, delegeeritud aktide menetluse kasutamiseks vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend üks see puudutab siis strateegiadokumentide vastuvõtmist ning mitmeaastaseid projekte. Äh, komi-, väliskomisjon andis meile selle mandaadi ning me alustasime läbirääkimisi siis äh, nelja välispoliitika rahastamisvahendi osas äh, koos. kõigil ülejäänud juhtudel siis komisjon toetas seda, toimus hääletus, selle instrumendi osas me hääletust ei korraldanud ja see hääletus peaks toimuma siis täna. pärast kahte läbirääkimiste vooru mis äh, toimusid siis kolmepoolsetena ja neid äh, juhtis siis äh, härra Mitchell Arengukomisjonist. pärast neid arutlusi sai selgeks, et ei, nõukogu ega komisjon pole valmis andma parlamendile demokraatlikku järelevalve õigust nende strateegiliste dokumentide ja rahastamisvahendite üle ja isegi mitte nende stra strateegiliste dokumentide osade öö, üle, mis käivad selgelt delegeeritud akti, aktide definitsiooni alla vastavalt äh, lepingu artiklile kakssada üheksakümmend üks. meie sooviksime leida kompromissi ja meie sooviksime leida siis sellist sobivat mehhanismi nende strateegiliste dokumentide osade kohta ja programmi osade kohta, mida äh, võib pidada delegeeritud aktide alla käivaks Äh, selleks, et me oleksime, äh, kõik need äh, neli instrumenti või rahastamisvahendid oleksid siis samadel alustel ja et parlament saaks tõesti pidada läbirääkimisi ja nüüd on meil vaja ahvetikomisjonis hääletada, sellepärast et tegelikult kõigil neil neljal rahastamisvahendil on võrdne seis, samad muudatused on nende osas sisse viidud ja eks me siis näe, mida annab teha, tõenäoliselt pärast hääletust meie komisjonis läheb asi täiskogule juunis esimesel lugemisel ning pärast esimest lugemist toimub uus läbirääkimiste voor. Äh, praegu on siis tegemist võitlusega parlamendikomisjoni ja nõukogu vahel, mis puudutab siis järelevalveõigust, Euroopa Parlamendi järelevalveõigust strateegiliste dokumentide teatud osade üle ja äh, mitmeaastaste programmide teatud osade üle. nii et, et see, mida me täna hääletame, on esialgsed muudatusettepanekud, mis puudutavad siis komisjoni esialgset äh, ettepanekut, nendega on kõik korras ja siis veel kõik need muudatusettepanekud, mis esitati möödunud aastal, äh, tugin, ma pean siin silmas nelja, viit ja kuut neid muudatusettepanekuid ja siis üheksat, kümmet, ühteteist, mis puudutavad delegeeritud akte. Need muudatusettepanekud on samad kõigi nelja instrumendi osas. ma arvan, et see ongi kõik, mis mul antud teemal öelda on ja suur aitäh tähelepanu eest. aitäh. nüüd proua Brandner, kes on stabiilsusrahastamisvahendi raportöör. mina asendan äh, proua Brandnerit. Uh, ja ma olen väga tänulik sellele kolleegile, kes rääkis siin inimõiguste ja demokraatia instrumendist, et ta juba selgitas äh, selle küsimuse tausta tegelikult ega mul ei ole muudki, muud öelda, kui äh, lihtsalt soovitada, et me jäl-, järgime seda ähm, menetlust, mille tema välja pakkus, et me hääletame siis nende muudatusettepanekute üle, mis puudutavad siis delegeeritud akte äh, erinevate instrumentide osas, sealhulgas ka siis stabiilsusinstrumendi osas äh, Äh, siin selgitati, et on juba toimunud äh, kolmepoolsed kohtukõnelused, mis ei, mille tulemusena ei saavutatud kokkulepet, äh, kuigi nagu ma kuulsin, on kaalutlusi, mis puudutavad selliseid kohandatud mehhanisme, ma siiski usun, et oleks mõttekas hääletada nende muudatusettepanekute üle praegu ning korraldada hääletus täiskogul juunikuus lisaks äh, horisontaalsele äh, kolmepoolsele kohtumisele toimus äh, ka kohtumine komisjoni ettepaneku sisu üle, mis puudutas siis just nimelt stabiilsusinstrumenti. nagu kolleegid teavad, kõige olulisem lahendamine küsimus on, on võitlus siis käsi, käsi ja kergrelvade vastu Äh, parlament on juba äh, mõista andnud, et äh, me ootame endiselt nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooni selles osas, kuidas nemad selle vaidluse kergrelvade osas kavatsevad rakendada ja milliseid meetmeid hakatakse sellest rahastamisvahendist rahastama. suur aitäh! ma ei näe, et keegi teine oleks sõna soovinud. siiski, härra Kaaler suur tänu, härra esimees. suur tänu ka kolleegidele, kes need raportid on esitanud. sooviksin rääkida kahest punktist lühidalt. ja ühe punkti kohta ma sooviksin saada ka lisainfot komisjonilt. see puudutab siis käibemaksu. praegu on esitatud taotlus et mis puudutab ähm, viiteid tollidele, maksudele, lõivudele, et see kustutataks. mind huvitaks, et mille, millised on selle tagajärjed? valitsusvälised organisatsioonid ja ka poliitilised fondid, need vajavad tegelikult seda võimalust, et nad saaksid tagasi ka käibemaksu. paljude projektide osas, kus nad peavad maksma käibemaksu, nad ei saa lihtsalt neid äh, läbi viia. minu küsimus on, et kas see puuduv viide maksude hüvitamisele, kas see on, äh, kas sellest on mingit kasu või on komisjoni ettepanek võib-olla ikkagi suuremaks abiks? mis teatab, et äh, et makse ei hüvitata, aga ähm, teeb, teeb võimalikuks erandite kehtestamise. oluline on see, et äh, kohapealsed äh, valitsusvälised organisatsioonid ja fondid äh,, et nad saaksid ikkagi oma äh, projekte läbi viia, isegi kui neil ei ole oma vahendeid selleks. teine punkt, millest ma soovisin rääkida vajaks võib-olla ka arutelu peale esimest lugemist. praeguses komitoloogia äh, trialoogis me näeme, et see, milline on parlamendi kujutelm äh, oma mõjust, oma kontrolliõigusest, ja et me siin tegelikult äh, taame peaga vastu seina räägime kurtide kõrvadega nii nõukogus kui komisjonis, nii et me peaksime siin võib-olla vaatama, millised on meie vahendid peale esimest äh, lugemist. me peame vaatama, kas meil on ka mingisuguseid teisi võimalusi, teiseid vahendeid selleks, et oma, oma kontrolli, oma mõju äh, vastavalt ka rakendada. proua Lösing. Äh, proua Lösing. ja, vielen Dank suur tänu, härra esimees. oma fraktsiooni nimel, QNGL nimel sooviksin ma kõigepealt tänada proua raportööri, tänada raportööri selle eest, et ta on jõudnud äh, parlamentaarse kontrolli osas äh, ühisele nõule teistega. nagu te teate, siis kuue on alati nõudnud Lissaboni lepingu kinnipidamist, eriti mis puudutab siis parlamendi ehm, kontrolliõigust. kindlasti on äh, parlament saanud mõningates punktides äh, pädevust juurde, kuid delegeeritud äh, aktidega, aktide osas ei ole parlament piisavalt pädevust saanud, seetõttu välis tegevuste pädevus äh, liikumine komisjonile, mille puhul nüüd on ainupädevus justkui komisjoni käes ja kõrge esindaja käes, sest me sellist muudatust ei toeta, sellepärast et me õõnestame sellega ainult Euroopa Liidu ainsat otseselt äh, valitud kogu selle ja sellega see delegeeritud aktide menetlusega ainult parlamendi mõju ja pädevust nõrgestatakse. me toetame demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi määruse muudatusettepanekuid ja me ka toetame neid selleks, et parlamendi kontrolli tugevdada, on selline muudatuse sisseviimine oluline mis puudutab rahastamisvahendit ennast, siis me leiame, et see on mittedemokraatlik ja mitte läbipaistev ja seetõttu me lükkame selle tagasi ja me jääme lõpphääletusele erapooletuks. stabiliseerisus, stabiliseerimisvahendi rahastamise osas oleme me samal arvamusel kui ka demokraatia inimõiguste rahastamisvahendi osas, ka siin me toetame muudatusettepanekuid ja ja seoses oma äh, kõhklustega jääme ka lõpphääletusel äh, erapooletuks, tänan. suur tänu, siis komisjoni nimel, kes on meil komisjoni nimel sõna saamas? Oui, merci Monsieur le Président. Euh, concernant euh, l'amendement. Suur tänu nüüd, mis puudutab tehnilisi muudatusi maksude, lõivude ja muude tasude puhul, siis siin on tegu järgmisega. siin on tegu tehnilise muudatusega, et kohandada seda vahendit selliselt, et ta oleks kooskõlas ka teiste sarnaste vahendite tingimustega sest lõppude lõpuks ei tuleks siin äh, kasutada maksumaksjate äh, raha selleks, et rahastada makse, tolle, teisi lõivusid. ja me ei näe siin ette ka üldist erandit. tegu on vaid paindlikkuse tagamisega. selleks, et äh, et ähm, lihtsustada käibemaksu puudutavaid äh, punkte äh, projekti läbiviijate jaoks. näiteks kui te, et see, siin ei ole tegu mingisuguse ähm, tühja tšekiga, me ei ütle siin üldse, et äh, üldse mingisuguseid makse ei, ei tule rakendada. suur tänu ja nüüd ähm, kolleeg Pütikofer ja siis härra Kallar ma.... härra esimees, ma tuleksin tagasi kolleeg Kaaleri märkuse juurde. Te ütlesite õigusega, härra Kaaler, et parlament on siin rääkinud äh, kurtidele kõrvadele just äh, nõukogu osas. aga ka meie soovime komisjonile ja nõukogule näidata, et me oleme vastupidavast materjalist tehtud. ja seetõttu juunis äh, me peame ükshäälselt täiskogus otsusta, otsuse vastu võtma, et me siis peale seda ja et me pea, peale seda hääletust siis ka veel äh, süvitsi minevat arutelu peaksime, see on äärmiselt oluline. kolleeg Jagan kolleeg Kaaler. For... Uh, äh, aitäh kolleegidele kõigi sõnavõttude eest. ma vastaksin härra Kaalerile, kui ma õigesti aru sain, siis ma tahaksin tõesti öelda, et see asi on äh, vabaühendustele väga oluline, väga oluline, et need muudatusettepanekud läheks hääletusele ja et komisjon muudaks oma esialgset ettepanekut Äh, selleks, et äh, seda erandit käibemaksu puhul saaks teha ja see on väga selgelt välja toodud ka meie raportis. me toetame täielikult komisjoni algatust, me hääletame selle poolt. ja võib-olla üks asi, mis teis segadust tekitab, on see, et oli kaks rahastamisvahendit ning kuna Euroopa Parlament käsitleb erinevates komisjonides neid kahte rahastamisvahendist, siis me võtsime ainult selle osa, mis puudutab siis demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendit ja teise rahastamisvahendiga tegeleb Arengukomisjon. ja kui vaadata komisjoni ettepanekut, siis see puudutab just stabiliseerimisrahastamisvahendit, aga meie toetame igatahes täielikult komisjoni ettepanekut. kas ma peaksin kordama, mida ma ütlen, küsib kõneleja niisiis, meie toetame äh, komisjoni ettepanekuid, äh, mis näevad siis selle käibemaksu vabastuse kõlbulikkuse kaasamist. ja selles osas me toetame siis komisjoni täielikult ja ka muudatusettepanekud ütlevad seda väga selgelt. Äh, aitäh suur tänu tehtud töö eest ja läheme nüüd kaheksanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab resolutsiooni eelnõu Islandi Euroopa Liiduga liitumise osas. me teame, kui keerulises olukorras Island on, kuidas seda riiki on mõjutanud finantskriis, pangandussüsteemi kokkuvarisemine, mis tõi kaasa ka valimiskri-, valitsuskriisi ja varased valimised nüüd on siis äh, võimul küll Euroopa-meelne poliitiline koalitsioon ning äh, Islandi valitsus on esitanud siis liitumistaotluse. Äh, seda ka muuhulgas selles, et taastada riigi majanduslik stabiilsus. oktoobris komisjon langetas positiivse otsuse Islandi liitumise kohta, aga nõukogu pole seda avaldust veel arutanud, võib-olla hakatakse seda arutama sellel kuul toimuval tippkohtumisel ja selle kõige taustal on meie raportöör härra Preda külastanud Islandi möödunud nädalal ning ta kohtus siis väga paljude oluliste inimestega, valitsuse, parlamendi ja kodanikeühiskonna esindajatega arvamused Euroopa liitumise osas erinevad, ollakse poolt, ollakse vastu, härra Brede arutas, Brede arutas neid probleeme, mis on seotud siis Islandi liitumistaotlusega, liit-, raportöör on siis oma eh, dokumenti pannud eh, sisse need muljed, mis ta sai selle külaskäigu käigus ja nüüd ta jagabki oma mõtteid meiega. härra Breda, teil on sõna. mulțumesc mult, domnule președinte așa cum ați menționat uh, în cursul săptămânii. aitäh, esimees, nagu te täiesti õigesti ütlesite, oli mul möödunud nädalal võimalus äh, kohtuda Reykjavikis meie kolleegidega Islandi parlamendist. ma kohtasin, kohtusin ka välisministriga, samuti põllumajandus- ja kalandusministriga. tegemist on Islandi jaoks väga oluliste valdkondadega samuti äh, äh, nendega, kes vastutavad Euroopa integratsiooni eest, samuti oli mul võimalik kohtuda ka erinevate kodanikuühiskonna esindajatega, mõned nendest liikumistest pooldavad liitumist, mõned jällegi on vastu. samuti kohtusin ametiühingu juhtidega, ülikoolide esindajatega, ajakirjanikega ja äh, teiste kodanikeühiskonna esindajatega selleks, et saada selget pilti sellest, äh, kuidas Islandi liitumistaotlus, mis möödunud aasta juulis esitati, on äh, vastu võetud. nagu te teate, äh, oli komisjoni otsus positiivne ning nüüd me ootame, et nõukogu lähitulevikus langetaks samuti otsuse Islandi võimaliku liitumise osas. minu raportis Äh, on äh, leidnud kajastamist terve rida olulisi punkte. kõigepealt poliitilised kriteeriumid, nagu me kõik teame, on Island riik, kus on pikaajalised demokraatlikud traditsioonid, äh, seal on olemas parlament ja Islandi poliitiline kultuur on tegelikult lausa eeskujuks demokraatia kontekstis. enamik poliitilisi kriteeriumeid on Islandi puhul täidetud. loomulikult nagu ka komisjon rõhutas, on siiski ka mõningaid probleeme, mis tuleb veel lahendada. ma kordaksin seda, mida ütles äh, komisjon kohtunike sõltumatuse kohta. mis puudutab majanduslikke kriteeriumeid, siis äh, Island juba on Euroopa majandusruumi liige. see näitab, et Island on suuteline konkureerima ja osalema Euroopa ühisturul. meie omalt poolt äh, teame, et Islandil on viimastel kuudel räsinud paljud katastroofid. me oleme saanud positiivseid signaale, mis viitavad, et teatud majanduslik stabiilsus on saavutatud. Need inimesed, kellega me kohtusime, Äh, väitsid, et majanduse olukord paraneb üsna kiiresti. sellele vaatamata äh, on Islandil käimas väga pingelised arutelud selle üle, mis puudutab äh, finantskomisjoni, finantskriisi uurimiskomisjoni ja seda, milline mõju oli pangand-, pankade kokku, kukkumisel majandusele. Äh, selle uurimiskomisjoni leide äh, peetakse selle, selleks aluseks, millele tugineda usalduse taastamisel Islandil. samas aga äh, poliit-, erakondade seas valitseb teatud usaldamatus, me nägime seda näiteks valimiste ajal, nagu te teate, on olemas süsteemivastane partei, mis võitis valimistel ning see oli üsna üllatav niisiis äh, majanduslikust aspektist tahaksin peatuda veel ühel üsna delikaatsel asjal. kahepoolsed suhted äh, Is-, Islandi ja Ühendkuningriigi ja Hollandi vahel. Äh, käimas on kohtuasjad, ma pean siin, või menetlused, ma pean siin silmas konkreetselt ühe kirja saatmist, see kiri saadeti möödunud nädalal Islandi valitsusele valitsus on öelnud, et kavatseb Ühendkuningriigi ja Hollandiga läbirääkimised lõpule viia. mina olen kindel, et peatselt saavutatakse kokkulepe. nüüd läheksin edasi Islandi suutlikkuse juurde täita liikmelisusega kaasnevaid kohustusi. enamik neist kohustustest on juba kaetud, sest nagu ma ütlesin, Island on juba Euroopa majandusruumi osa. kõige olulisemad valdkonnad loomulikult on põllumajandus ja kalandus. see oli ka teema, mis pidevalt tõstatus minu Islandi visiidi ajal. kuna põllumajandus ning kalandus Äh, on valdkonnad, kus peatselt viiakse läbi Euroopa Liidu reform ja ma mainisin seda ka oma raportis. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ja Island suudavad leida kõigile pooltele rahuldava lahenduse. Äh, kõneldes nüüd regionaalsest koostööst, siis ma tahaksin rõhutada Islandi strateegilist asukohta. juhul, kui sellest riigist saab Euroopa Liidu liikmesriik sellisel juhul oleks see ainus riik, mis asub täielikult Arktika regioonis. tahtsin oma raportis mainida ka avalikku arvamust ja toetust laienemisele. antud hetkel on see väga madal ainult, ainult kolmkümmend viis protsenti eh, elanikest toetavad eh, liitumist Euroopa Liiduga, aga olukord on väga ebastabiilne kõik erakonnad, välja arvatud sotsiaaldemokraadid, on eriarvamustel äh, liitumise osas, niisiis arutelud on tõesti väga olulised. jällegi ma rõhutan seda, et Islandil on väga kindlad demokraatlikud traditsioonid, see on riik, mis on avatud dialoogile ja seetõttu oma raportis ma kutsun komisjoni üles toetama seda laiapõhjalist dialoogi, hoolitsema selle eest, et edastatakse kõige võimalikumat üksikasjalikku äh, informatsiooni. aitäh! suur aitäh, härra Preeda! neli inimest on sõna soovinud ja ma pean ütlema, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljas juuni, seega neljapäev. põhjus on see, et meie ajakava on väga tihe, me peame resolutsiooni eelnõu vastu võtma selleks ajaks, Äh, enne seda, kui toimub juuni tippkohtumine ja seal tõenäoliselt otsustatakse, kas äh, Islandiga alustatakse liitumisläbirääkimisi. niisiis äh, neljapäeval kell kuus õhtul on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nüüd proua Oomen Ruiten. härra esimees, Kristjan Prede ja mina oleme suures osas punktides jõudnud ühele arvamusele, kuid seekord ma leian, et ta on siiski liiga positiivse raporti kirjutanud. ma näen, et ta naerab selle peale. ta ise ütleb ja seda ütleb ta ka oma raportis, et Islandi liitumine toob endaga kaasa vähe poliitilisi tagajärgi. ja nüüd, arvestades finantskriisiga on siin tegu paljude poliitiliste äh, kõrgete ametnikega, kes soovivad, et äh, Island liituks Euroopa Liiduga, kuid ma sooviksin teada, et äh, kas see on tõesti nüüd põhjuseks, miks üks riik peaks Euroopa Liiduga liituma? härra esimees, kui ta ikkagi jääb oma arvamuse juurde, siis mul on veel mõningaid märkusi, kõigepealt lõige kaheksa Islandil on kohustus Euroopa majandusruumis. aga miks Kristjan Preda on siinkohal nii positiivne, sellepärast et see, see, kuidas mina asja näen, on see, et äh, kontrolliamet on edastanud kirja Islandi võimudele ja see räägib siis äh, seadusandluse kohandamisest, mida äh, Island ei ole praegu teinud. EFTA äh, minu meelest sellega näitab, et Island ei ole veel valmis liitumiseks, nii et ma ei tea, miks, kuidas härra Breda on jõudnud sellisele otsusele. samuti on komisjon palju vähem positiivne kui meie äh, raportöör. Euroopa Komisjoni soovitus ütleb, et äh, kalanduse, põllumajanduse äh,, maapiirkonna arengu osas, keskkonnakaitse osas, finantskontrolli osas tuleb veel väga palju öö, tööd ära teha ja seda nõuab ka Euroopa äh, majandusruum. nii et Kristjan, ma leian, et te olete väga positiivne. ma siiski jääksin äh, siia kriitilis-, kriitika esitajate äh, leeri. ja ma ka ei leia, et tulev ülemkogu peaks siin hakkama otsust osa vastu võtma Islandi osas see, need olid siis minu kommentaarid. suur tänu. härra Tannuk. suur tänu, härra esimees. konservatiivid ja reformistid toetavad jõuliselt Islandi liitumist, mis minu isiklikust seisukohast on äh, oleks pidanud toimuma nüüd ammu ja kui see taotlus äh, kujuneb edukaks, siis oleks see kindlasti präänikuks äh, ühele suurele naaberriigile, Islandile, Norrale ka liituma. Island on väike ja stabiilne riik, mis praegu kahjuks tõesti eh, on läbimas väga rasket majanduslikku olukorda pärast seda, kui nende eh, suhteliselt eh, selline vastutustundetu, nagu nüüd on selgunud, finantssektor kokku varises ja on viinud riigi pankroti äärele ja seega eraldi liitumisläbirääkimistele oleme me va-, nõudmas läbirääkimisi nende võlgade ümberstruktureerimiseks ja Ühendkuningriik muidugi on selle asjaga otseselt seotud, kuivõrd väga palju meie kodanikke olid Icesave'i bängis hoiustajateks, nii nagu ka Hollandi kodanikud kuid nagu ma aru saan, Hollandi üldvalimistel Islandi liikmelisuse küsimus tõuseb kindlasti esile. meil kindlasti Ühendkuningriigis see nii ei olnud valimiste ajal, ja minu meelest meie koalitsioonivalitsus toetab tugevalt äh, liitumist äh, ning äh, tahaks siis eraldiseisvalt lahendada ära hoiustajatele tekitatud probleemide küsimus, et seda vaadatakse täiesti eraldi Euroopa Liidu liitumisest. peamine muidugi väljakutse meie jaoks on hoopis Islandi kodanike veenmi-, veenmine liitumise positiivsetes külgedes ja kuidagi koda, komisjon peab suutma neid äh, veenda ka selles, et Euroopa Liit äh, austab nende pikaajaliste traditsioonidega kalandussektorit. minu meelest on see ka täiesti õigustatud, sellepärast et kalanduspoliitika on minu meelest täielik pankrotipoliitika ja see oleks suureks võimaluseks ühtse kalanduspoliitika ülevaatamiseks, et Norra ja Island saaksid liituda ilma oma äh, kalandustööstuse kaotamiseta. Euroopa avalik arvamus praegu minu meelest äh, Äh, läbib sellist äh, täielikku äh, tülpimust, tülpimisperioodi seoses laienemisega, kuid Islandi liitumine kindlasti ei oleks probleemne, sest see ei tooks kaasa ei majandusliku koorma suurenemist Euroopa Liidule ega ka mingisuguseid erilisi migratsioonivooge ta kaasa ei tooks. suur tänu! suur tänu! järgmisena saab sõna roheliste nimel härra proua Sargentini. suur tänu. hollandlasena, kellel ei olnud ASF-is äh, kontot, olen ma nõus äh, raportööri arvamusega, et kahepoolsed äh, temaatikat ei peaks tegelikult olema põhjuseks, miks mitte liitumisläbirääkimisi Islandiga alustada ja öö, äh, ma pean ka oma Briti kolleegile ütlema, et äh, Hollandi valimistel see äh, teemaks ei olnud nimelt Hollandi valimiskampaanias üritatakse kõik sellised teemad, Euroopa teemad samuti eemal hoida kahjuks. nüüd Islandi liitumine Euroopa Liiduga on hoopis teistsugune arutelu kui see, mida me peame Balkani riikide osas. Islandil on üks kõige vanemaid demokraatiaid maailmas ja seda tuleb ka tõesti hinnata. me oleme seal ka näinud, et kodanikud kasutavad oma õigusi. viimasel referendumil, mis Islandil toimus, mis puudutas siis äh, võla tagasimaksmist Hollandile ja Ühendkuningriigile, ütles äh, rahvas suure enamusega ei, kuid samas me näeme, et äh, ka toetus Euroopa Liidule, liiduga liitumisele on äh, vähenemas. ka siin äh, selles küsimuses viiakse läbi referendum, kuid rohelised loomulikult soovivad tervitada Islandit Euroopa Liidu peres, kuid kui me lubame Islandil liituda Euroopa Liiduga, siis me peame ka äh, ise mõned punktid üle vaatama, et Islandil on jätkusuutlik kalandus ja olukord ei saa muutuda selliseks, me saadame oma megatreilerid Islandi vetesse ja need tühjaks kalastame nimelt Islandi jaoks on äärmiselt oluline nende eh, kalandussektor ja ka Islandi majanduse jaoks on see äärmiselt oluline. oluline on ka, et Island eh, kohandaks oma finantskontrolli. kuid finantsküsimused ei tohi takistada Islandi eh, liitumist, kuid hollandlasena ma leian, et Island peab äh, siiski finantssektoris oma äh, koduülesanded ära tegema, kuid sellegipoolest on ähm, Island teretulnud Euroopa Liidu peres ja kindlasti on meil neil palju veel õppida. järgmisena härra Madlener, palun. suur tänu, ma teen väga lühidalt ma olen siin proua Riia Oman-Raedeniga nõus. ma olen tegelikult sama positiivne kui äh, härra Predagi. kui äh, islandlased viimasel referendumil ütlesid ei, siis miks nad ei peaks ka teisel äh, referendumil ei ütlema? nii et kui rahvas leiab, et nad ei soovi liituda, siis, siis nii see peabki jääma Honorevole Taler, su parere. järgmisena saab sõna härra Taler, palun. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. tänan, härra esimees. mina sooviksin rõhutada, et ma toetan ähm, läbirääkimiste alustamist Islandiga. ma õnnitlen ka härra Predat väga hea raporti koostamise puhul Islandi puhul on ka leitud äh, mõningaid punkte, mida tuleks veel kohandada, näiteks mõningate lepingute ratifitseerimine. aga äh, mul, mind panevad muretsema kahe Hollandi äh, kolleegi märkused, ma tean, et need on seotud ka Hollandi valimistega, aga võib-olla ka veel muude teemadega see näitab, et kahepoolsed küsimused võivad läbirääkimiste puhul väga olulist rolli mängida. ma teeksin raportöörile ettepaneku, et sellistel juhtudel peaks riikidele andma teatava tähtaja, mille jooksul nad peavad oma kahepoolsed küsimused lahendama, näiteks et nad peaksid tegema kaheteist kuu jooksul. kui see ei juhtu, siis nad peaksid kasutama rahvusvahelist äh, arbitraažikohut. see võimaldaks ähm, selliseid suhteliselt vähe olulisi äh, probleeme äh, lahendada selliselt, et äh, see ei takista ähm, riikide läbirääkimisi Euroopa Liiduga. ja samuti rahvusvahelise kohtu kasutamine siin probleemide lahendamisel ei, võimaldab ka vähem pingestada seda olukorda. ma leian, et äh, Islandiga läbirääkimiste alustamine äh, suurendaks ka Euroopa Liidu äh, vastutust, sellepärast et Island on juba mõne aja eest oma avalduse ähm, esitanud ja oluline on, et me seda natukene uinunud läbirääkimisprotsessile uue hoo sisse annaksime. ja me saaksime sellisel juhul ka koos äh, näiteks Makedooniaga läbirääkimisi üheleaegselt pidada. ja nüüd härra Preeda saab sõna. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, kõigepealt lubage tänada kõiki kolleege nende sõnavõttude eest. mis nüüd puudutab äh, kolleegide küsimusi, küsimused on kõik on olulised, kas Island on liitumiseks valmis, kas äh, see on äh, õigeaegne liitumine, need on väga tõsised küsimused, olulised küsimused ja Islandil on õigus nendele küsimustele vastata, ega mul siin muud ei olegi öelda. meie ei pea otsustama siin äh, Islandi valitsuse või rahva nimel. valitsus on oma soovi äh, esitanud äh, vastavalt artiklile nelikümmend üheksa aluslepingust. kõik Euroopa riigid ju vastavalt sellele artiklile on äh, nii-öelda liitumiskõlbulikud. mis puudutab seda, et minu raport justkui on äärmiselt positiivne või liiga positiivne, Äh, minu meelest on tagumine aeg, et keegi oleks laienemiste suhtes positiivne. mina omalt poolt tõesti loodan, et juunis nõukogu langetab äh, otsuse. minu meelest ei ole mingisuguseid põhjuseid, miks äh, see liitumine tuleks edasi lükata. suur tänu härra Tannokile tema seisukohtade eest äh, ja eh, suur tänu ka Norra ja Islandi vahelisele vaheliste sidemete väljatoomisele, seal, sellel on teatavad seosed ja kõik peavad sellega muidugi arvestama. Eh, suur tänu ka eh, kalanduspoliitika alaste märkuste eest, ka teised küsimu-, ka teised lisaks proua Sargentinile on selle teema üles tõstatanud. me peame leidma lahenduse, muidugi jätkusuutliku lahenduse. see on väga tähtis. suur tänu proua Sargentinile seega tema tähelepanekute eest proua Sargentini viitas rahvahääletusele, see on ette nähtud äh, siis, kui läbirääkimised on lõpule viidud ja kui need on äh, siis äh, läbi, äh, küsitakse rahva arvamust rahvahääletusel, see on selgelt paika pandud. ja nüüd veel ähm, finantsjärelevalve ja tõsiasi, et see peab olema Islandi prioriteediks, ma olen täiesti nõus teiega. ja veel nüüd äh, vabakaubandustsoon, Euroopa vabakaubandustsoon EFTA, kui eelmisel nädalal see kiri jõudis, oli meie raport juba valmis, kuid ma olen valmis äh, muudatusettepaneku sisse tooma, mul ei ole kavas sugugi EFTA küsimust äh, eirata, kuid see kiri jõudis avalikkuse ette siis, kui raport oli juba valmis. ma olen nõus proua Sargentini sõnadega ka selles osas, et meil on Islandilt nii mõndagi õppida ja tegelikult oleme juba vastanud äh, referendum, referendumi küsimustele, sellele siis uuesti ei vasta. veel kord äh, härra Tänokile tänud tema sõnade eest. ja nüüd, et äh, kas kahepoolsete küsimuste lahendamiseks peaks läbirääkimised natuke edasi lükkama, minu meelest see ei ole vajalik. Islandi, Ühendkuningriigi ja Hollandi vahelised erimeelsused minu meelest täiesti kindlasti lahendatakse aasta jooksul ja tegelikult ilmselt veelgi kiiremini ja ma olen täiesti veendunud, et see küsimus liitumisläbirääkimisi otseselt mõjutama ei hakka. suur tänu meie raportöörile nende lõppsõnade eest, sellega on päevakorrapunkt number kaheksa ammendatud ja võtame ette päevakorrapunkti number viis, Euroopa Ühenduse ja Pakistani vahelise tagasivõtulepingu osas. proua Kill Nielsen on Roheliste nimel meie raportööriks ja temale järgmisena annangi sõna. suur tänu, härra esimees! tegemist on äh, täna siis juba kolmanda aruteluga selles küsimuses äh, ja see on ka väga päevakohaline, sellepärast et praegu just on käimas Euroopa Liidu Pakistani vaheline tippkohtumine. üks ainus muudatusettepanek on esitatud, selle esitas härra Preeda ja sellele ma ka kiiresti oma kommentaari annaksin Eh, nimelt eh, tema argumendid ei ole mind eh, veennud. nimelt on muudatusettepanekus kirjas, et leping ei taga Euroopa Liidule kontrolligarantiisid. minu meelest ei peaks me olema sugugi veendunud selles, sellepärast et Euroopa Komisjoni ekspertide kohtumisel Äh, selgus, et Euroopa Parlament kontrollimehhanismis äh, ei osale ja et kõik inimõiguste rikkumised, mis võivad esile kerkida, jäävad äh, meie eest ühesõnaga kõrvale ja seega ma ei ole veendunud teie muudatusettepanekus, härra Preda. ma olen jätkuvalt arvamusel, et me peame olema inimõiguste osas järjepidevad. eelmisel täiskogu istungil Strasbourgis kuulasin ära kõik meie kolleegid, kes igalt poolt kojast äh, olid rahulolematud selles osas, et äh, Pakistanis ei äh, kaitsta õigusi, räägime siis kas naiste õigusi, usuvähemuste õigusi, laste õigusi ja ma olen täiesti nõus esitatud muredega ja kõhklustega, vägivald, tagakiusamine, surmanuhtlus, Genfi konventsiooni mittetäitmine pagulaste küsimuses, tõesti, see on meie jaoks kõik äärmiselt oluline. ma rõhutan sellele, et tegemist on lepinguga, mis ei ole absoluutselt äh, rahuldust pakkuv, seda saab kindlasti parandada. üksteist eelnevat lepingut ei ole läinud sellise hinnangu alla, minu meelest on aga täiesti oluline, et selline hindamine läbi viidakse, selle tulemused ka välja öeldakse, enne kui sõlmitakse uus leping ka seda lepingut äh, saab minu meelest parandada mitmetes äh, punktides, palju on meil küsimusi äh, ja selgusetusi, näiteks millal see jõustub, milline on selle raamistik, siis see kontrollikomisjoni roll ning Afganistani pagulaste küsimus, apartheid. Need küsimused on kõik jäänud vastuseta, ma olen täiesti veendunud, et komisjon ja täpsemalt äh, proua volinik Malmström võiksid seda lepingut äh, paremaks kirjutada. see on täiesti võimalik ja ma arvan, et meie parlament, äh, kes endale suurt au tõi SWIFTi lepingu tagasilükkamisega, nõudes garantiisid ja tagasid isikuandmetele, on küll väga oluline, kuid samasuguse äh, jõulisusega peaksime me suhtuma äh, ka Pakistani või Afganistani äh, inimeste andmete kaitsmisele. seega meie parlamendil on siin praegu ajalooline võimalus äh, midagi ära teha, esimene kord, kus meie käest küsitakse arvamust tagasivõt-, tagasivõtulepingu osas ning me ei peaks seda võimalust laskma käest äh, rõhutada seda, et me oleme inimõiguste kaitsjad ja et see leping tuleb äh, paremaks kirjutada. me räägime siin parlamendi väärikusest ja järjepidevusest. teinekord öeldakse, et Pakistan, ega seal ei olegi asjad kõige hullemad ja nii edasi. ei, äh, me ei räägi äh, siin mitte ainult Pakistanist. Lissaboni lepingu järgsel perioodil on Pakistan lihtsalt esimene, kelle puhul selline leping tuleb arutelule, see oleks võinud olla ükskõik mingisugune teine riik, kuid meie seisukohad peaksid olema samad iga riigi puhul, nii et vahet ei ole, et tegemist on Pakistaniga, nii et minu meelest ei peaks läbi suruma seda äh, lepingut, mis ei ole vastuvõetav meile. jään ootama teie kommentaare ja siis, siis vaatame edasi. E- kõigepealt saab sõna härra Preda ja siis edasi Äh, suur tänu, härra esimees. eelmisel äh, meie komisjoni kohtumisel ma juba tutvustasin neid põhjuseid, miks ma arvasin, et äh, Euroopa Parlament peaks selle teksti, lepingu teksti siiski heaks kiitma. ma esitasin muudatusettepaneku koos härra Strasseriga ja meie põhjendus peegeldab äh, Rahvapartei seisukohti. me nimelt äh, arvame, et äh, väga oluline on anda väga selge juriidiline raamistik koostööle tagasivõtu küsimustes. on väga oluline, et meil oleks selgelt paigas raamistik. teisalt aga arvan ma, et kui me selle lepingu äh, sõlmimise paneme sõltuvaks komisjoni poolt tellitud uurimusele, äh, ei ole minu meelest õigustatud. me ei saa selliseid tingimusi ometigi ju seada. kui me räägime aga sellest lepingust endast leping võtab arvesse ka inimõigustega seonduvad küsimused vastavalt aluslepingule viisteist ja isegi kui Pakistan ei ole jah, ratifitseerinud Genfi konventsiooni, peavad Euroopa Liidu liikmesriigid siiski inimõiguste printsiipe ju järgima ning äh, ka mittetagasisaatmise tingimusi liikmesriigid ise peavad vastutama nende lepingute täitmise eest ning äh, pidama kinni oma kohustustest inimõiguste vallas. nüüd see küsimus, et, et Euroopa Parlament jääb välja äh, tagasivõtukomisjoni äh, segakomisjonist, see tekst võeti vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist äh, Euroopa Parlamendi delegatsiooni osalus tulevikus oleks soovitatav, kuid sellepärast minu meelest ei tohiks tagasi küll lükata lepingut, mis räägiti läbi enne Lissaboni lepingu jõustumist ja seega mina kutsuksin kõiki üles minu muudatusettepanekut toetama selleks, et Euroopa Liidult ja Pakistanilt võetakse ära võimalus koostööraamistik üles ehitada, see kõik on väga oluline ja see on olnud meie eesmärk juba pikka aega me peame mõistagi äh, tagama inimõiguste kaitse, kuid äh, kui me ei loobu koostööst selle riigiga äh,, saame me ära teha kindlasti ka inimõiguste osas väga palju. suur tänu, järgmisena proua Lösing! suur tänu! QNGL-i nimel ma selle komisjoni äh, teistel koosolekutel olen juba tegelenud äh, selle lepingu erinevate punktidega. olen nõus proua Kill Nielseniga ühes punktis. ka mina leian, et me peaksime tõesti kasutama seda võimalust, äh, mis puudutab äh, inimõigusi ja põgenike õigusi, et me peame seda senisest rohkem rõhutama. Amnesty International ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on seda lepingut väga teravalt kritiseerinud ja ka hoiatanud selle lepingu sõlmimise eest meie jaoks on seega selge, et me härra Preeda muudatusettepanekud lükkame tagasi ja lükkame tagasi ka kogu selle lepingu täna ja nüüd saab raportöör lõpetuseks sõna. Je pense que l'accord de partenariat et de coopération avec le Pakistan äh, partnerlus- ja koostööleping Pakistaniga on meil jõus olnud juba kahe tuhande neljandast aastast. Äh, seda lepingut ei ole keegi küsimärgi alla seadnud. ja see ei mõjuta neid küsimusi, mida me täna käsitleme Pakistan teeb koostööd rahvusvahelise üldsusega selleks, et võidelda terrorismi vastu, see on väga hästi tead-, teada. Äh, ma tahan öelda, et me ei sea siin midagi kahtluse alla, olemas on lepingud, mis toimivad väga hästi ja jutt ei käi äh, nendest lepingutest. mina usun, et me peame seda konkreetset lepingut paremaks muutma, mul on suur usk volinikku ja ma arvan, et me peaksime andma talle võimaluse äh, saavutada parem kokkulepe Te ütlesite, et inimõigusi äh, kaitsevad äh, juba olemasolevad kokkulepped. vabaühendused on juhtinud tähelepanu sellele, et puudub järelevalve. Äh, vaadakem kas või neid raporteid, mida on avaldanud Euroopa Liidu inimõiguste amet, ma juhin tähelepanu siin raportile näiteks kümnendast maist kaks, kaks tuhat kümme, seal on kirjas, et vabaühendustel ei ole valitsuse toetust, nad ei ole piisavalt sõltumatud ning nad ei saa äh, üksikute kaebustega äh, tegeleda. Äh, riiklikud ametkonnad, mis peaksid vastutama andmekaitse eest liikmesriikides, ei oma õigust äh, piisavate uurimuste läbiviimiseks üheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis, nad ei olnud suutelised äh, täide viima ülesandeid, mis olid neile antud. Äh, see on järeldus, mille on, millele on jõudnud Euroopa Liidu kodanikud ja seega on täiesti äh, põhjustatud, põhjendatud, et tuntakse muret äh, sisserändajate õiguste pärast. ja seega me leiame, et need pagulaste taga, tagasivõtmise lepingud ja muud lepingud, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse, peaksid väga selgelt mainima ka, kes mõlemalt poolelt, äh, nii Euroopa Liidu kui ka Pakistani poolelt vastutab selle eest, et kõigist põhiõigustest kinni peetakse. see oli kõik, mis ma öelda tahtsin, aitäh! aitäh ja ma ütlen, et hääletame seda siis täna pool viis, täna pärastlõunal. võib-olla ka komisjon soovib midagi öelda. näib, et mitte. kõik näib olevat komisjoni poole pealt selge. suur aitäh siis selle koostöö eest. ja me jätkame nüüd siis pool kaksteist. Parli wanted to. A chi? La commissione vuole. Prego allora, signor eh.... Äh, näib, et komisjon siiski soovis sõna võtta. Äh, suur aitäh ma tahaksin kasutada võimalust ja rõhutada, kui oluline see kokkulepe on äh, võitluses ebaseadusliku sisserände vastu Euroopa Liitu väga palju äh, on ebaseaduslikke sisserändajaid, kes on pärit Pakistanist. Äh, pärast pikki läbirääkimisi me saime kahe tuhandendal aastal mandaadi. me usume, et nendel läbirääkimistel on meil õnnestunud saavutada tasakaalustatud tulemus. me tahaksime äh, komisjoni liikmetele meelde tuletada, kuivõrd oluline on see kokkulepe Euroopa Liidu koostöö ja ebaseadusliku rände vastu võitlemise, võitlemisalase koostöö raames, näiteks ka teiste riikidega, sealhulgas ka Türgiga. selle kokkuleppe eesmärk on tõhustada koostööd äh, äh, siis äh, pagulasi äh, saadva ja vastuvõtva riigi ametkondade vahel see leping on puht administratiivne vahend, see ei puuduta Äh, konkreetselt äh, selle kõnealuse inimese individuaalseid õigusi, neid õigusi käsitlevad teised õigusaktid. me tunnistame, et tegemist on delikaatse teemaga ning äh, me hindame seda, et te leiate, et ka inimõiguste aspekt vajab kaalumist. me tahaksime meelde tuletada, et on olemas terve rida riike, mis kannatavad äh, Pakistanist tulevate ebaseaduslike sisserändajate äh, läbi ning äh, inimkaubitsejad tihtipeale aitavad neil Euroopa Liitu jõuda ja tihtipeale võiks, on just nimelt inimkaubitsejad need, kes saavad teatud sõnumi, kui Euroopa Parlament selle lepinguga viivitab meil on plaanis täielikult äh, hoida Euroopa Parlamenti kursis äh, kõigest, mis toimub selle lepinguga ja ka teiste lepingutega ning me tahaksime teid üles kutsuda siiski seda lepingut toetama, sest selle üle on läbirääkimisi peetud juba väga pikka aega ja me soovime, et seda hakatakse ellu rakendama. suur aitäh! aitäh!